mis on Taiwanil üle kogu maailma, kuid eriti just siinsamas Brüsselis. sellega lõpetaksingi, härra president. suur aitäh, härra Dias de Mera! nüüd on see arutelu lõppenud, suur aitäh kõigile ja hääletame seda raportit homme. järgmine päevakorrapunkt ühe minuti kõned. vastavalt artiklile sada viiskümmend. ja kõigepealt palun sõna härra Teixeiral. suur tänu, härra president kaubanduskomisjon uurib praegu lepingut mida arutatakse Rahvusvahelises Kaubandusorganisatsioonis. ja ka meie koda peab rääkima äh, banaanisektoritest äh, erinevatest riikidest. kui me räägime siin Kanaaridest või Madeirast, siis ükski nendest äh, piirkondadest ei ole selliste lepingute vastu. see, mida need piirkonnad tahavad, on see, et ühelt poolt nõutaks ka teistelt riikidelt samasuguseid hügieenitingimusi ning samuti töötajate õiguste järgimist, nagu nõutakse neilt selleks, et nad saaksid turustada oma toodangut, tegemist on lihtsalt õigluse küsimusega ja et neile kompenseeritakse kahju, mida neile põhjustatakse. seega on ju olukord, et mõned inimesed peavad oma äh, elu täiesti muutma, nemad peavad otsima teise töökoha, nad ei saa jääda oma äh, praeguse tegevuse juurde, nii et siin on nii võitjaid kui ka võidetuid ja toetagem siis võidetuid, sest et võitjad meie toetust ei vaja. suur aitäh, palun proua äh, Blinkevitš-Jute. Euroopasse sparčiai daugėja vyresnio amžiaus žmonių, kurių vienintelis. suur tänu, härra president Euroopas on inimesi, kelle ainsaks sissetulekuks on pension ja nende inimeste arv kasvab, on, inimesed on terve oma elu kasvatanud lapsi, maksnud makse ja on lootnud, et nende vanaduspõlv möödub väärikalt, kuid kahjuks kõik need äh, ootused ei ole läinud täide. see tuli väga selgelt välja majanduskriisi ajal, kui majanduskriis süvenes, siis äh, pensionid äh, ei tõusnud, peale selle väga paljud kaotasid oma säästud ja näiteks äh, Leedus äh, pensionid, äh, pensioneid suisa vähendati. nüüd peetakse arutelusid komisjoni ettepaneku üle tõsta pensioniiga. ma kardan, et tegelikult ei ole võimalik seda lahendada sellega, et inimesed töötavad kaua, et väga paljud inimesed satuvad vaesuslõksu, nad lähevad eelpensionile, sellepärast et äh, ka töö leidmine vanaduspõlves pole lihtne, peale selle tuleks mõelda veel ka sellele, et naiste olukord on väga halb, nad saavad vähem palka, nad töötavad osalise tööajaga ja ka emaduspuhkuse tõttu neil on oht kaotada töö ja seepärast komisjon peaks leidma teisi lahendusi, leidmaks pensionäride väärikas elu. Уважаеми господин председател, колеги, на днешния 10 ноември в България се от... Колегида, täna, kümnendal novembril tähistame me Bulgaarias kahte aastapäeva Berliini müüri langemist ning samuti kommunistliku režiimi kukkumist Bulgaarias sama kuupäev on ka kõnevabaduse äh, päev Bulgaarias ja see pole mitte juhus. samas on meil aga vaja rohkem äh, sellele mõelda, me peame meenutama totalitaarset režiimi, samuti peame mõtlema terrorismile, mis üha hoogustub. kas demokraatial on mehhanisme selleks, et võidelda terrorismiga ilma inimõiguste rikkumiseta, ilma meediavabaduse rikkumine, rikkumiseta. liberaalide vastus sellele küsimusele on jah, aga ainult sellisel juhul, kui me ühendame regionaalsed ja riiklikud võrgustikud ühtseks Euroopa võrgustikuks, mille abil kiiresti reageerida. härra Romeva Iruedo endisel täiskohal ma juba hoiatasin selle eest, mis nüüd ka juhtus esmaspäeval äh, aeti jõuga laiali Lääne-Saharas üks ra-, laager, see viis üheksateistkümne inimese hukkumiseni, seitsesada inimest on ähm, haavatud ning sada viiskümmend kadunud ja mida nüüd Euroopa Liidu valitsused e, Hispaania valitsusele ütlevad? et mõlemad pooled peavad maha rahunema, tegemist on väga keerulise teemaga, ei tohi sekkuda sellesse, peame seisma hea Euroopa Liidu huvide eest, nii et ei, ma ütlen proua Ashtonile, härra Kushnerile, härra Jimenezele, teemad, mis seal kaalul on, on väga selged. ja sammud, mis me peame astuma, on samuti väga selged me peame hukka mõistma selle, mis seal on toimunud, peame võtma endale kohustuse ja hukka mõistma ka äh, Maroko režiimi. me peame lõpetama ära kahepoolse kaubanduse ning äh, Maroko eelised äh, Euroopa Liiduga suhtlemises, selleks et seista hea ikkagi inimõiguste eest, aitäh! aitäh, nüüd palun härra Migalski. suur aitäh, härra president! suure rõõmuga näen, et äh, proua volinik on siin veel meiega saalis, sest et tegemist on küsimusega, mis kindlasti pakub ka temale huvi, ta on seda, sellest juba ka varem kuulnud, aga see ei ole mingisugune nali, viiendast kuuenda novembrini Oleg Kašin, kommertsanti ajakirjanik, sai äh, põhimõtteliselt lihtsalt peksa Moskvas, tal on äh, murdunud jalaluu, ta viidi haiglasse, ja see ei olnud mitte esimene seda tüüpi rünnak, mis on leidnud aset meie idapiiril. vastavalt Poola ekspertidele on Venemaa saanud hukka kolmsada, on saanud surma kolmsada ajakirjanikku ja see on väga murettekitav, sellepärast et sõnavabadus ning kodanikuvabadused on väga olulised meile siin Euroopa Liidus. seega, kui te räägite venelastega, siis palun kasutage igat võimalust selleks, et üle korrata, et selliseid sündmusi me ei tolereeri, sest et see takistab ka meie dialoogi. härra president, tahan pöörata tähelepanu sellele, mis on toimumas Lääne-Aafrikas. tuhanded inimesed on loonud laagreid põhiliselt linnade ümber selleks, et pöörata tähelepanu nende halbadele tingimustele, milles nad peavad elama. kindlasti tuleb siin nõuda referendumit, mis võimaldaks tagada nende enesemääratlemise õiguse. Maroko sõjaväe käitumine sel nädalal, üritades laiali ajada selliseid laagreid, viis öö, kinnipidamisteni, mille arv on määramata toodud äh, äh, suure, suure arvu inimeste haavamiseni ning kaduma minemiseni. paljud Euroopa Liidu ajakirjanikud on käinud, ei saanud minna Lääne-Saharasse, sellepärast et nende minekut sinna takistati. ja mitmed Lääne-Aafrikas, Lääne-Saharas olnud ajakirjanikud peeti ka kinni nii on täiesti häbiväärne, kuidas on Euroopa Liidu liidrid käitunud sellises olukorras, eriti võttes arvesse, et tegemist on riigiga, millel on suured ähm, eelised suheldes Euroopa Liiduga. meie mõistame sellise tegevuse täielikult hukka. suur tänu ja nüüd härra Borghese, palun. Volevo... suur tänu, härra president. ma tahaksin siin Euroopa Parlamendi presidendile viidata otsust, mis võeti vastu mõned päevad tagasi ja väga hea, et proua volinik on ka siin. tegemist on otsusega, millega muudetakse suhteliseks Euroopa Liidu direktiivi, mis puudutab terrorismi. minu arvates ei me ei tohi me aktsepteerida sellist olukorda, kus kodanike kaitse muutub järjest väiksemaks, sest ei saa olla nii, et terroristlikud organisatsioonid äh, leiavad tunnustust kui asüülitaotlejad selline Euroopa Kohtu otsus annab väga paljudele võimaluse an-, kasutada õigusi, mida nad pole ära teeninud. meil on Euroopas väga palju terrorismiohvreid, kes ei ole nõus sellise otsusega ja seepärast ma loodan, et seda direktiivi muudetakse niimoodi, et ei oleks võimalik kuritarvitada seda olukorda ja tõlgendada kuritahtlikult Euroopa terrorismivastast võitlust. suur tänu ja proua Sinkler! aitäh! möödunud kuul Strasbourgis äh, otsustasime suurendada Euroopa Liidu eelarvet ja osa sellest äh, läheb selleks, et äh, toetada sellest šampanja joomisel põhinevat elustiili. majanduskriisi tingimustes on selline käitumine lubamatu Äh, Lääne-Midlandis minu valijad, kes selle kriisi läbi kannatavad, äh, täna protesteerivad, üliõpilased ja õppejõud tulid Londoni tänavatele protesteerimaks selle vastu, et äh, ülikoolide õppemaksu tõstetakse. säästumeetmed mõjutavad üliõpilasi väga rängalt. ülikoolide infrastruktuur satub üha rohkem surve alla nende tulevik on ohus, noorem põlvkond on just nimelt see, kes kannatab kõige rohkem. härra president, ma tahaksin lõpetada hoiatusega. Teie ülbus viib paljud inimesed tänavatele, paljud inimesed äh, protesteerivad Euroopa sotsiaalse projekti vastu. nautige oma šampanjat, daamid ja härrad. Madame Basescu proua Basescu on meie järgmine kõneleja. härra president ah, kaheksandal novembril Bukarestis toimus Donau tippkohtumine ja neliteist delegatsiooni Donau riikid toonaäärsetest riikidest, mis on ühinenud toona strateegia, tulid kokku, samamoodi ka Moldova Vabariik. niimoodi on võimalik Moldovale Euroopa Liidule lähemale tulla. see tippkohtumine toimus väga õigel ajal, sellepärast et veel selle aasta lõpuks on vaja asutavad dokumendid vastu võtta toona strateegia jaoks aastast kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, meil soovitakse strateegia rakendamisega alustada. väga tähtsaks oli see, et ka härra Barroso oli kohal kui Euroopa Liidu esindaja ja soovitakse konkreetset plaani, millega on ette nähtud üheksakümne viie miljardi suurune finantseering toonastrateegiale. ka Rekonstruktsiooni ja Arengupangast ja Investeerimispangast on ette nähtud vahendeid. on väga hea, et meil on ette nähtud Euroopa Liidu strateegia toonapiirkonna jaoks ja Rumeenia on alates selle strateegia loomisest ka seda algatust arendanud, sellepärast et äh, see on ka just Rumeenia lõunaregioonide jaoks väga tähtis algatus. suur tänu ja nüüd proua Munjes, Maria Munjes. suur tänu, härra president, mina tahan so-, Hispaania sotsiaaldemokraatide nimel väljendada muret äh, vägivallalaine üle Saharas ning Marokos. me tahame ikkagi nõuda siin inimõiguste kaitset ning suure kahetsusega näeme, kuidas on hukka saanud nii paljud Lääne-Sahara elanikud. me loodame, et avalda, avatakse ka, mm, alustatakse uurimist Marokos selle sündmuse osas. Maroko strateegiline tähtsus Euroopa Liidule tähendab seda, et Euroopa Liit peaks rahvusvaheliselt pingutama selleks, et lihtsustada dialoogi, mille nimel on palju tööd tegemas juba mitmed liikmesriigid, sealhulgas ka Hispaania. ja hoolimata sündmuste tõsidusest on siiski väga positiivne, et siiamaani on dialoog ikkagi mõlema poole vahel käimas ning et on ette nähtud ka uus uusi dialoogivooru, voore. juba mitukümmend aastat kestab see konflikt ja on viimane aeg jõuda kokkuleppele, mis oleks vastuvõetav kõigile, seda tuleb teha ÜRO raamistikus. sest et see on ainuke rahvusvaheline organ, millel on ka tegelikult legitiimsus selleks, et sellise lahenduseni jõuda. härra Šobro järgmisena. president, daamid ja härrad Euroopa Parlament on korduvalt kaitsnud inimõigusi, kodanikuvabadusi, poliitilisi vabadusi, seetõttu olin ma hämmeldunud, kuuldes, et möödunud korral Strasbourgis ei suutnud Euroopa Parlament asuda seisukohale Ukraina eelseisvate kohalike valimiste osas, kuigi on usaldusväärseid andmeid, äh, mis on väga muret tekitavad andmed, mis räägivad sellest, et opositsiooni kiusatakse taga, et ajakirjanikke kiusatakse taga ja seda kõike korraldab äh, regioonide, korraldavad regioonides võimul olevad erakonnad. otsuse langetamine lükati edasi, Euroopa Parlament lükkas oma otsuse langetamise edasi, see on tõesti väga murettekitav. ma olen üllatunud äh, selliseid positiivseid hinnanguid Ukraina kohalike vali, äh, valimiste kohta, mis on tulnud äh, paljudelt saadikutelt. aitäh! härra Kukan järgmisena. aitäh, härra president mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Komisjon eile kinnitas oma strateegias, et Lääne-Balkani jaoks on laienemine kõige parem tulevikustrateegia, samuti kinnitas kinnitas komisjon, et kavatseb toetada selle regiooni riike ma tervitan teatud samme, nagu näiteks viisanõudest loobumine enamike selle regiooni kodanike jaoks, samuti Montenegro edusamme, mis on nüüd saanud endale siis kandidaatriigi saa-, staatuse, samuti tervitan edusamme läbirääkimistel Serbiaga aga vaatamata sellele on veel ka probleeme, nagu näiteks dialoogi alustamine Serbia ja Kosovo vahel, see on vajalik eeltingimus stabiilsuse saavutamiseks regioonis, samuti on vaja läbi rääk-, Makedoonia nime üle peetavatel läbirääkimistel edusamme, meil on vaja uut nägemust, uut lähenemist Bosnia-Hertsegoviinale. samuti peame alustama viisa liberaliseerimisprotsessi Kosovo osas kõigis nendes küsimustes on meil vaja selget strateegiat, selget nägemust, mis võimaldaks sellel regioonil Euroopa Liidule lähemale tulla. see on nii nende kui meie huvides. aitäh, härra Kukan. ja nüüd härra Milano. Grazie, grazie, signor president. suur tänu, härra president. kolmkümmend 30 aastat, juba kolmkümmend aastat on Maroko maha salanud sõja, kuid on täiesti ilmselge, et Lääne-Saharas toimub sõda, inimõigusi rikutakse ja inimeste vabadusi piiratakse. Maroko on äh, piirid sulgenud, äh, inimesi ei lasta riiki näiteks Prantsuse saadikutel ei lastud äh, riiki siseneda ja Euroopa vaatab käed rüpes pealt. Euroopa Komisjon äh, kuulab ÜRO sõna, ei tee mitte midagi, ka proua Ashton pole midagi teinud. nüüd tuleb midagi ette võtta Maroko osas, kõik äh, algatused tuleb peatada. suur tänu, järgmisena härra Luhan. zilele acestea au fost aduse în prim plan. suur tänu, härra president. meie päevakorras on väga tähtsad küsimused, nagu näiteks innovaatiline liit. me toetame kõiki meetmeid mis toetavad komisjoni algatust. innovatsioon on väga tähtis, me ei tohi ära unustada seda, et äh, regionaalsel tasandil järgneva finantsperspektiivi raames tuleb meile algatusi teha selleks, et partnerlused nii regionaalsel kui ka piirilisel tasandil tõesti oleksid ka rakendatavad. jah, meil tuleb tõesti rääkida ka laiapõhjaliselt arengumudelitest järgmise programmiperioodi jaoks. väga tähtsaks on dialoog kõikide tähtsate osapoolte vahel selleks, et meil oleks võimalik tõesti leida lisandväärtust ja innovaatilisi projekte ka ellu viia. ma kutsun üles ka kohaliku omavalitsuse tasandit äh, ka nemad tuleb kaasata selleks, et meil oleks võimalik realistliku programmiga alustada ja vastata regioonide ootustele. järgmisena proua Köstingen, Köstinger, palun. suur tänu, härra president. homme algab G kakskümmend tippkohtumine Soulis ja seal on üks väga tähtis küsimus, mida arutatakse nimelt Hiina Rahvavabariigi ekspordi vähendamine äh, harvaesinevate maakide osas ja Hiina on kõige suurem eksportöör ja see, neid maake on vaja uute tehnoloogiate arendamiseks. on väga tähtis, et väikese keskmise suurusega ettevõtted tõesti saaksid äh, toorainet, mida neil on vaja ja meil on siin väga palju oskusteavet, mida meil ei ole võimalik äh, maagipuuduse tõttu kasutada, seepärast kutsuksin üles, et Euroopa Liit, Jaapan ja USA G kahekümne kohtumisel võtaksid midagi Hiina tegevuse vastu ette. tuleb leida lahendus. suur tänu ja nüüd proua Tikkau, palun. populatsia Uniuni Euroopa Liidu rahvastik järjest vananeb ja tööealiste inimeste osa ühiskonnas on järjest väiksem. töötuse määr on nüüd juba üle kümne protsendi ja seega peame võtma vajalikud meetmed selleks, et tagada äh, pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse. Need süsteemid peavad pakkuma võimalusi Äh, pensioniealistele inimestele, et nende sissetulek oleks piisav, et elada täisväärtuslikku elu. ja seega äh, tööealise või äh, tööelu pikendamine ei ole ainus võimalus, ka vanemad inimesed võivad panustada ühiskonna elusse, ilma et neid selleks kohustataks ja nüüd, kui Euroopa Liidu tööstus liigub edasi kolmandatesse riikidesse, siis jällegi ju tööealiste inimeste arv väheneb, tööhõive väheneb ja inimestel on raske töötada nii kaua, kui neilt nõuab riiklik pensionisüsteem. ja pensioniea pikendamine tähendab ka seda, et töötus noorte hulgas suureneb. härra Mikolašik aitäh, president. toiduainete märgistamine on üks teema, mis pakub huvi Euroopa Liidu kodanikele. mul on teile häid uudiseid. kahekümne viiendast kahekümne seitsmenda oktoobrini Slovakkia kodanikud ei tundnud mitte üksnes huvi meie esimesel lugemisel saavutatud kokkuleppele, mis puudutas Sommeri raportit, vaid üliõpilased Nitra ülikoolist, toiduainete tööstus, meedia ning avalikkus äh, osales selles arutelus, toimusid seminarid, noored inimesed äh, osalesid aruteludes ning isegi meie kolleeg, raportöör Renate Sommer oli kohal, osales väga aktiivselt koos kolme Slovakkia saadikuga. see kõik näitab, kui palju Euroopa Parlamendi saadikud saavad otsedemokraatia äh, raames ära teha. me ei tohiks üksnes Äh, kõnelda sellest, et me ei suuda lahendada Euroopa probleeme. tahaksin tänada Euroopa Parlamendi infotalitust Bratislavas, mis tegi suurepärast tööd. aitäh ja härra Kelly! ma tahaksin juhtida tähelepanu Šakina Asjani juhtumile, nagu te teate, pidi ta hukatama kividega surnuks loopimise teel, aga Äh, seda väidetava abielu rikkumise eest. pärast Euroopa Parlamendi resolutsiooni äh, kus paljud inimesed kandsid ka Šakeni pildiga T-särke, siis äh, see otsus, otsuse täideviimine peatati, aga otsust ei muudetud. pärast rahvusvahelisi petitsioone ja online petitsioone ning erinevate eh, riikide sekkumist, eriti härra Sarkozy sekkumist, kes siis isiklikult sellesse asjasse sekkus, jällegi hukkamise otsus lükati edasi, kolmandal novembril Shakinet ei hukatud, aga eh, eh, karta on, et see naine siiski lõpuks äh, hukatakse, seetõttu ma kutsun Euroopa Liidu ametiasutusi tugevdama oma jõupingutusi, et ta äh, vabastataks ning äh, riiklikult sponsoreeritav naiste mõrvamine Iraanis lõpeks. suur aitäh, härra Kelly! härra Kelly oli meie viimane kõneleja ühe minuti kõnede raames ja nüüd läheme siis edasi meie järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Toomas Manni raport demograafilised probleemid ja põlvkondadevaheline